Uh, kallid kolleegid, alustame istungiga. alustame siis nii, nagu me eile otsustasime neljanda päevakorrapunktiga, see on proua Schröteri raport, mis puudutab Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist antavaid maaelu arengutoetusi ning paluksin Elisabetil kõigepealt sõna võtta. aitäh, kallid kolleegid Teid pole küll eriti palju, aga need, kes juba kohal on, siis nad kindlasti tahavad teada, milles seisneb minu raporti idee. tegemist on selle paketi osaga, mille üle me eile hääletasime tegemist on ühise katuse loomisega ja me oleme selles osas teinud väga suure arengusammu ettepoole mõningates piirkondades, eeskätt kõige halvemates oludes tegutsevatel äh, piirkondadel avaneb võimalus pääseda ühise katuse alla. minu meelest on see positiivne areng. on ka selge loomulik, et see raport peab jälgima, et see äh, piirkondliku arengu, äh, maaelu piirkondliku arengu oluline aspekt leiaks eh, piisavat rahastamist. see on üks selle raporti keskseid punkte. tegemist on eh, legislatiivse raportiga, see kujutab endast ettepanekuid muuta komisjoni teksti. põhimõtteliselt olen ma komisjoni tekstiga nõus, ma leian, et nende lähenemine, komisjoni lähenemine on õige, õiges suunas kuid minna nüüd sellest äh, määrusest, see läheb määrusest edasi, mis praegu kehtib, kuid äh, ka selle ettepaneku kaudu keskendutakse nagu teiste fondide puhul Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia elluviimisele, ent äh, see hõlmab ka reformi ühises põllumajanduspoliitikas seejuures on minu meelest oluline, et me leiaksime tasakaalu kahe keskse paketi vahel. maaelu äh, arengupakett asub just nagu nende kahe paketi vahel. seega me peaksime ühelt poolt vaatama piirkondlikku arengut ja teisalt ei tohi me aga ÜPP ja maaelu arengu vahelist kooskõla mitte lõhkuda. siin on selles mõttes oluline määratleda sisulised lähenemispunktid ja minu meelest on neid kokku neli, mis on otseselt seotud ÜPP-ga. ja siis on teatud punktid, mis on teataval määral või pooleldi seotud, ühelt poolt on siin piirkondlikud mõjudega tegemist, ent samas on see eh, tegemist seotud ka eh, põllumajandusettevõtjate tööga taludes. ja siis on siin selles raportis ka momente, mis eh, käsitlevad eeskätt piirkondlikku arengut ja ei ole niivõrd otseselt seotud põllumajandusliku arenguga maapiirkondades. tegemist on igal juhul äh, regionaalpoliitika väljendusega ja loomulikult on minu meelest seejuures meie komisjoni lähtudes võtmepunktiks just niisugune lähenemine. juba eile olime me ka hääletuse kaudu selle pool, et on olemas Äh, kõige halvemas olukorras olevad äh, piirkonnad, üleminekupiirkonnad ja väga hästi arenenud piirkonnad maaelu arengus äh, ei ole see leitud, selline piirkondade jaotus leidnud veel kajastamist ja oli eraldi palve, et see selles raportis vastavat käsitlust leias. see on seotud kaasfinantseerimise protsendimääradega ja seetõttu on väga keeruline, väga sageli, kuivõrd teatud piirkondades võib tegemist olla väga erinevate kaasfinantseerimisprotsendimääradega me seisame äh, tegelikult keeruliste küsimuste ees, sellepärast põllumajanduspiirkondad, põllumajanduse valdkonnas ei seondu äh, toetusmäärad mitte piirkondlikust arenguastmest, vaid äh, pigem sellest, mil määral toetatakse üht või teist põllumajandusettevõtjat. siin öö, kohal tekivad väga olulised lõhed. mina oma meelest leidsin lahenduse, millega me võiksime kõik rahulik, nõus olla me eh, peaksime esitama nõudmise, et me peaksime toetama neid eh, protsendimäärasid, mis kehtivad ka regionaalpoliitika puhul. sest ei ole nii, et ühe meede, meetme puhul kehtiks üks ja teise puhul teine protsendimäär arvestades seda, pakkusingi välja omapoolse lahenduse, kuid ma pakkusin see välja lahendusena, sest meil on kuus raskuspunkti ja see on nagu üks nendest äh, raskuskeskmena kõne alla tulevatest momentidest ja mille eripära seisneb selles, et tal on üsna tugev mõju. teised protsendimäärad arvutatakse teistmoodi seal arvestatakse põllumajandustootjate tegevustingimusi, kas nad tegutsevad mägipiirkondades või äh, madalikel ja see protsendimäär sõltub nagu siis sellest, kuid mina leidsin niisuguse lahenduse, et liikmesriikidel on võimalus valida üleminekupiirkondades Äh, on kostnud palveid, et me ei soovi äh, ühitatud äh, protsendimäärasid, sest see tähendab meie jaoks väiksemate prot-, projektide läbiviimise võimalust. seega mina lihtsalt kirjutasin välja projekti võimaluse, et need, kes soovivad ühiseid pro-, protsendimäärasid, kuivõrd nende projektidega sobib see parem, siis need liikmesriigid võivadki niimoodi teha. seega neil on, ütleme, vähem projekte, nad on sellega automaatselt ka nõus, aga need, kes soovivad, et neil oleks paljusid väikeseid projekte väga erinevates piirkondades ja meie eh, maaelu arengu seisukohalt on see seotud ja see tagab põllumajandustegevuse maapiirkondades, siis nad saavad selle kasuks otsustada ja see oleks nende liikmesriikide jaoks lahendus, ma usun, et selline lahendus peab sobima, peaks sobima ka, ka meie kolleegidele Rahvaparteist seega on valida eh, kas mõne vähese projekti või mitme, mitmete või paljude väikeste projektide vahel. raporti keskmeks on liideri meetod. sellel on üldmäärusega tihedam side, sest me võtsime liideri meetodi üle, seda sõnastatakse täpsemalt selles määruses ja minu ülesanne oli kohaldada liideri eh, meetodit selle raportiga. ma rõhutan, et liideri meetodil on raskuspunkt sellepärast, et liider on pärit maaelu arengu eh, loogikast ja ta on ennast, see meetod on ennast täiel määral õigustanud, see on olnud väga edukas meetod ja seetõttu äh, peaks see olema kaasatud ka üldmäärasus, sest see mõjutab positiivselt nii tööhõivet ja seda saab rakendada ka linnapiirkondade puhul. see, sellega seoses on ainult üks väike keeruline moment määruses, mis võib osutuda probleemiks, seda arutatakse tegelikult praegu üsna ägedalt ja ma võin öelda, et ma olen seda arutanud ka juba variraportööridega. küsimus on selles, kuidas eh, defineerida eh, maapiirkond. mina leian, et me peaksime maapiirkonna sõnastama ja me ei tea täpselt, kuidas seda teha nii, et ei tekiks vastuolusid eh, maapiirkondade ja linnapiirkonna vahel või linna vahel, et kus see piir tõmmata. siin juurde tekib see probleem ka veel, et eh, talu, põllumehed müüvad ju oma tooteid linnas, see tähendab, et kuidas on nii, et arendatakse linnapiirkonda, aga seda piirk-, linna varustavat põllumajandust selle linna ümber ei edendata. järelikult tuleb leida lahendus, mistõttu tegin ettepaneku, et äh, me peaksime neid maapi-, neid piirkondi tulevikus nimetama funktsionaalseteks piirkondadeks. Need on need momendid, Äh, mis minu silmis on selles raportis esmaolulised selleks, et nende kahe suure äh, poliitilise paketi vahel leida lahendus maaelu äh, ja piir, piirkondliku elu arengu jaoks. The... aitäh, Rahvapartei variraportöör härra Sikerski on kohal. W ramach drugiego filaru wspólnej polityki rolnej przewidziano realizację wielu działań służących zwiększeniu konkurencji. ma tahaksin kõnelda ühtsest põllumajanduspoliitikast. meil on äh, mitmeid meetmeid ja vahendeid, mida me saame kasutada konkurentsivõime suurendamiseks, võitlusteks kliimamuutustega, äh, samuti maapiirkondade jätkusuutliku arengu tagamiseks seega võib öelda, et need eesmärgid on väga ambitsioonikad, aga samas tuleb tõdeda, et vahendid ei ole just Äh, piisavad. kui me saaksime kasutada vahendeid, mis tulevad muudest fondidest, siis oleks väga suurepärane ja seda võimalust tuleks kindlasti ära kasutada ma arvan, et me peame edendama kõiki äh, projekte, mida maapiirkondades arendatakse, äh, olgu neid, need siis projektid, mida toetatakse Sotsiaalfondist või Maaelu Arengufondist. samuti ei maksa unustada, et teine sammas on uute liikmesriikide puhul palju suurem sest need liikmesriigid peavad kaotatud aja tasa tegema, ma räägin siin ajaloolises mõttes kaotatud ajast. samuti on meil väga palju äh, meetmeid, mis on seotud äh, nii-öelda äh, tootmisviiside keskkonnasõbralikumaks, rohelisemaks muutmisega ja seetõttu tihtipeale meie maapiirkondade konkurentsivõime on nõrgem nii et, et ärgem unustagem erinevusi erinevate liikmesriikide vahel samuti peame silmas äh, pidama praktilisi küsimusi. Äh, süsteem peaks olema äh, läbipaistev ja nii lihtne kui võimalik. kui esitatakse taotlus ja raha eraldatakse, siis kogu see protsess peab olema niivõrd läbipaistev kui võimalik, et toetuse saajad tõesti saavad järgida väga lihtsaid etappe ja saavad programme edukalt ellu rakendada samuti peame hoolitsema selle eest, et äh, kõik äh, need meetmed on korralikult plaanitud. me oleme esitanud näiteks muudatuse kümme, nelikümmend ja nelikümmend viis. kui on tegu näiteks projektiga, millel on võimalik saada toetust erinevatest fondidest, siis tähendab, et äh, väga raske on üldse taotlust esitada selleks, et raha saada nii et, et äh, selline lahendus teeb mulle natukene muret. Äh, võib juhtuda, et teatud äh, projektide ellurakendamine osutub raskeks või täiesti võimatuks. mina ei toeta sellist lahendust, et meil võib-olla on projekt, mis saab toetust erinevatest fondidest, sealhulgas siis ka Maaelu Arengufondist kolmteist, kolm, seitseteist, kakskümmend üks, kaheksateist ja kaheksakümmend ja kaheksakümmend kolm on muudatusettepanekud, kus me kõneleme erinevate äh, fondide kasutamisest ühe ja sama programmi või projekti jaoks. nüüd liidermeetod. meil on olemas äh, kohalikul tasandil äh, üksused, mis saavad neid projekte ellu rakendada ja tavaliselt kasutatakse seda mehhanismi siis kohalikul tasandil. meil on olemas reeglid, mis reguleerivad neid liiderprojekte artiklites nelikümmend kaks ja nelikümmend viis ja neid reegleid tuleb tõlgendada äh, vastavalt äh, määrustele ja samuti vastavalt finantsmäärusele ja ühtsele põllumajanduspoliitikale ma arvan, et peamine takistus liideri ellurakendamiseks on segadus selles osas, kuidas nende projektide haldamine täpselt peaks toimuma. eriti kui me kõneleme näiteks makseasutusest ja, ja korraldusasutusest ja nende pädevustest. kui meil on selline lähenemine nagu liideri puhul, siis ei tohi unustada ka seda, et me peame koordineerima neid tingimusi, mis reguleerivad erinevate fondide kasutamist. järgmisel äh, programmeerimisperioodil äh, peaksime me jääma kohalikule tasandile, kohalikud üksused peaksid ette valmistama kohalikud arengustrateegiad ning samuti peame me äh, silmas pidama seda, et on vaja toetada neid äh, ettevõtteid, kes projekte kohalikul tasandil ette ellu viivad. meil on näiteks muudatused kuuskümmend seitse, seitse, kuuskümmend kaheksa, samuti neliteist, kaheksakümmend kaks. Äh, need on muudatusettepanekud, mis räägivad sellest ülempiirist kümme protsenti. ma arvan, et äh, see peaks olema jällegi äh, viidud liiderprogrammi alla. samuti tehti ettepanek et, et nelikümmend protsenti äh, antakse siis keskkonnasõbralikumaks muutmiseks ja Natura kaks tuhat raames läbi viidud projektidele. ja samuti nendele meetmetele, mis on seotud veeraamdirektiiviga, see tähendab, et tegelikult äh, Äh, pool rahast läheb selle programmi ainult kahele valdkonnale, minu arvates on selline lähenemine vale kõik teised meetmed, näiteks konkurentsivõime suurendamine, maapiirkondade areng, need äh, äh, valdkonnad saavad seda ainult poole selle programmi rahast. minu arvates on selline lähenemine vale ma arvan, et meil peaks olema selline kohustuslik ülempiir, et vähemalt kümme protsenti rahast igale eesmärgile, see on meie muudatus nelikümmend kuus. ma arvan, et äh, programm peaks olema kohandatud erinevate regioonide konkreetsetele vajadustele. samuti see kümneprotsendiline ülempiir liiderprogrammi raames on liiga kõrge mulle tundub, et selline lähenemine, seda, sellist lähenemist on väga raske ellu viia. praeguses programmeerimisperioodis on see ülempiir olnud viis protsenti ja üle, järgmisel perioodil kaks koma viis protsenti väga vähesed liikmesriigid on suutnud isegi selle, sellest madalama, seda malevat, madalamat ülempiiri kasutada ja nüüd natukene definitsioonidest ja mõistetest ma arvan, et teatud definitsioonid on liialt segadust tekitavad ega ole piisavalt üksikasjalikud. näiteks äh, seos äh, maa- ja linnapiirkondade vahel äh, üks, neli, seitse, kakskümmend üks, kakskümmend viis, need on meie muudatusettepanekud, mis selle teemaga tegelevad ja ma loodan, et ähm, minu märkustega arvet, arvestatakse ja ma tõesti esitan muudatused. aitäh, ma ei näe rohkem variraportööre saalis. kas on veel keegi, kes soovib sõna võtta, nagu ma aru saan, on härra Vlasak sõna soovinud? rohkem sõnasoovijaid ei ole. niisiis, pärast härra Vlasakit saab sõna komisjoni esindaja. aitäh ma avaldan tunnustust sellele tööle, mida raportöör on teinud. tegemist on tõesti väga olulise arvamusega, mis täiendab neid määrusi, mida me eile hääletasime. tahaksin lühidalt peatuda mõningatel valdkondadel. kõigepealt eh, definitsioon, mis asjad on tegelikult maapiirkonnad Äh, meil on üsna palju kogemusi linnapiirkondade defineerimisega. no äh, äh, lõppkokkuvõttes me jõudsime järeldusele, et Euroopa tasandil on väga raske leida linnapiirkonna definitsiooni, sellepärast et tingimused liikmesriigiti, looduslikud tingimused, ajaloolised tingimused on väga erinevad. ning sama kehtib ka maapiirkondade kohta Äh, mulle meeldib aga see funktsionaalse piirkonna lähenemine selles äh, raportis. Äh, ka neid piirkondi me veel ei ole täpselt defineerinud, aga mina saan aru, et tegemist on piirkonnaga, mis tagab selles piirkonnas elavatele kodanikele teatud kõrgekvaliteedilise elukeskkonna. võimud peavad hoolitsema selle eest, et see piirkond tõesti toimiks ja ühendaks maa- ja linnapiirkondi. nüüd, mis puudutab äh, liideri meetodit, olen nõus, et tegemist on väga populaarse meetodiga ning me peame aru saama, et äh, niimoodi on asju palju lihtsam ellu rakendada ja rahastada ning seetõttu tuleb see meetod säilitada. samas tuleb aru saada ka, et siiamaani on äh, rahastamine äh, olnud palju väiksem selle meetodi jaoks ja kui me olemasolevate vahendite hulka suurendame, äh, siis muutub ka asjade ellurakendamine palju raskemaks. me peame vaatama, kui palju raha läheb halduskuludeks, siiani on seda olnud kakskümmend viis protsenti. ja ma arvan, et seda hulka tuleks vähendada. ning minu viimane märkus puudutab projekte mida siis äh, läbi kohalike rakendusrühmade tuleb ellu rakendada. ma arvan, et kõik projektid peavad olema kooskõlas kohalike ja regionaalsete arengukavadega, selleks et me saaksime tõesti vältida igasuguste probleemide teket, nii palju siis minu poolt selle konkreetse raporti osas ja jään ootama tulevast koostööd. suur aitäh ja nüüd paluksin TG äh, Agri asepeadirektoril võtta sõna Äh, tema on inimene, kes siis tegeleb äh, maaelu arenguga, niisiis palun, komisjoni esindaja. aitäh, lugupeetud saadikud. kõigepealt äh, tahaksin avaldada komisjoni poolt tänu regikomisjonile selle suure töö eest, mida te olete teinud arvamuse koostamisel, arvamuse, arvamuse koostamisel, mis siis käsitleb maaelu arengupoliitikat komisjon leiab, et see dokument äh, näitab, et te saate täiel määral aru, millised on need äh, väljakutsed, mis maapiirkondade ees seisavad ja samuti saate aru loogikast, mis on komisjoni ettepaneku aluseks siin äh, dokumendis pakutakse, dokument sisaldab paljusid muudatusettepanekuid ning peatuksin lühidalt mõnedel nendest muudatusettepanekutest alustame liideri meetodist. esiteks, ma jagan täielikult teie analüüsi, et tegemist on ühe kõige olulisema uue vahendiga, mis aitab edendada äh, kohalikku tasandit ning äh, alt üles lähenemist poliitikate väljakujundamisel ja ellurakendamisel. samuti on mul väga hea meel selle üle, et te jõuate järeldusele, et liidermeetod annab olulise panuse Euroopa Liidu nähtavuse suurendamisele Euroopa kodanike silmis. seetõttu on komisjon teinud ettepaneku seda lähenemist tugevdada, kõigepealt laiendades seda meetodit kõigi ühtse strateegilise raamistiku fondideni ja teiseks tugevdades alt üles lähenemist, parandades otsuste langetamist ning tagades erinevate kohalike kohalike partnerite paremat esindatust ning kolmandaks me kavatseme parandada ka kohalike arengustrateegiate kvaliteeti. selles kontekstis äh, tahaksin samuti rõhutada, et Euroopa äh, äh, Maaelu Arengu Põllumajandusfond on ainus ühtse strateegia alla kuuluv fond, kus on kehtestatud see Äh, miinimum viieprotsendine ülemmäär liider programmile. Äh, seda on äh, tehtud arvestades liikmesriikide erinevat tempot liideri meetmete ellurakendamisel ja toetuste kasutamise võimel. niisiis ähm, ma arvan, et ei ole vaja suurendada seda piirmäära kümne protsendini, ma arvan, et liikmesriigid, kes tahavad äh, minna kaugemale, võiksid seda teha vabatahtlikul alusel. Äh, komisjon on juba loonud äh, stiimulid suuremateks kulutusteks liiderile, luues võimalused suurendada kaasrahastamise määra kuni kaheksakümne protsendini olemasolevate liiderirühmituste osas on komisjon täiesti nõus raportööri seisukohaga, et me peaksime ära kasutama neid kogemusi, mis meil on ja andma neile võimaluse ka eelseisvaks programmeerimisperioodiks. aga see, see peab tuginema strateegilistele alustele, me peame arvestama tulevaste väljakutsetega, mis, mida siis iga rühma puhul tuleb hinnata kohalikust arengustrateegiast lähtuvalt samuti on meil vaja õiglast ja tasakaalustatud valikuprotsessi, mis äh, kehtiks võrdselt nii uute kui vanade rühmade kohta. nüüd peatuksin ka kliima- ja keskkonnameetmetel. kliima- ja keskkonnaküsimuste puhul on väga hea näha, et regikomisjon äh, suhtub äh, väga valvsalt äh, sellesse, kuidas me saaksime kliima- ja keskkonnaprobleemidega praegu ja tulevikus toime tulla. arvamuse eelnõus äh, tehakse ettepanek, et vähemalt nelikümmend protsenti iga liikmesriigi ERDF vahenditest kulutatakse siis teatud kliima- ja keskkonnameetmetele ja mitte kakskümmend viis protsenti nagu on välja pakutud komisjoni poolt või kolmkümmend protsenti äh, nagu on pakkunud agrikomisjon. peamine vahend maaelu arenguprogrammide edendamiseks on just nimelt strateegiline programmeerimine äh, pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat rajanevad maaelu arenguprogrammid palju rohkem tulemustel ja mitte niivõrd kuludel, nii et väik-, rõhuasetus on, väiksem rõhuasetus on kuludel. kakskümmend viis protsenti või rohkem, see on ainult selline kaitsemeede ja äh, Äh, ja sellega tuleb arvestada siis, kui peetakse läbirääkimisi programmide üle liikmesriikide ja komisjoni vahel. see ei ole mingi äh, äh rauda raiutud äh, juriidiline kohustus. kuidas seda täpselt kohaldada, seda võib arutada. ning nüüd äh, peatuksin selle minimaalse kümne protsendi fondi vahendite eraldamisest igale kuuele prioriteedile. tulles tagasi strateegilise programmeerimise juurde, leian ma, et Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi raha tuleb eraldada analüüsides põhjalikult väljakutseid iga liikmesriigi puhul tuleb arvestada sellega, kuidas me saame saavutada Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärgid, vahendeid tuleb siis ähm, eraldada tulemustele suunatud poliitika raames ja ei saa nõuda, et lihtsalt igale prioriteedile eraldatakse võrdsel määral vahendeid võtsin arvesse ka selle, et regikomisjon on teinud ettepaneku Äh, viia sisse suur rida muudatusi eesmärkide ja prioriteetide osas maaelu arengu vallas. Äh, üldisemalt äh, on komisjoni hinnang selline, et enamik nendest muudatustest, mis on välja pakutud, võivad takistada eesmärkide saavutamist mis puudutab ähm, äh, maa- ja linnapiirkondade sidemete edendamist, siis tahaksin teile kinnitada, et sellele pööratakse piisavalt tähelepanu, eriti äh, partnerluslepingute kontekstis, äh, koostööprojektide kontekstis liidermeetodi abil äh, ärikeskkonna ja ettevõtluse arendamise vallas on komisjon täiesti nõus, et eh, sellele valdkonnale tuleb pöörata erilist tähelepanu, eriti VKE-dele ja mikroettevõtetele, nende loomisele ja toetamisele. samas tahaksime rõhutada, et suuremad ettevõtted ei tohiks ka kõrvale jääda eh, toetusest, eh, eriti näiteks teadmiste siirde, innovatsiooni ja koostöö vallas Äh, kus on vaja tõesti kõik, äh, kõiki hõlmavat lähenemist. samuti tahaksin lühidalt peatuda äh, kõrgema kaasrahastamismäära teemal üleminekupiirkondades. see teema loomulikult tõstatub mitmeaastase finantsraamistiku kõneluste kontekstis ning äh, nende kõneluste tulemusega tuleb arvestada ka lõppettepaneku juures. ma peatusin vaid äh, väikesel osal teemadest, millega tuleb tegeleda, aga ma loodan, et äh, suutsin teile tõestada, et komisjon suhtub väga tõsiselt regikomisjoni tegevusse areng, maaelu arengupoliitika vallas jääme ootama edasist viljakat koostööd ja mõttevahetusi. suur aitäh tähelepanu eest! aitäh! ma ei tea, kas raportöör soovib äh, lühidalt asja kokku võtta um,? tahan öelda kolme asja. kõigepealt komisjonile seda, et eksisteerivaid eh, liiderirühmi tuleb tunnistada, kuid nende projekte tuleb üle kontrollida, enne kui nad saavad uut raha. sellega ma olen nõus. ja ma arvan, et eh, seda on võimalik ka vastavalt sõnastada. seda ma pidasingi silmas, et automaatset tunnustamist eh, ei leiaks aset, aga ma ei soovi, et me peaksime hakkama jälle kõiki neid rühmi uuesti moodustama ma püüan lihtsalt aidata ja toetada, ma arvan, et me leiame selle lahenduse. minu meelest on eksisteeriv sõnastus olnud kakskümmend aastat hästi toimiv, siis ma arvan, et on üsna loogiline, et ta on suut-, et see sobib ka järgmisteks aastakümneteks. kui me räägime protsendimäära suurendamist, siis öö, pädev komitee on keskkonnakomisjon ja nemad leidsid seda ja viimaneks, kui me räägime üleminekuregioonidest, siis ma leian, et siin on võimalik äh, leida lahendust, sest see oli väga keeruline probleem, aga me suutsime seda siiski teha. suur tänu, sellega on see päevakorrapunkt ammendatud, teeksin teile ettepaneku et seame muudatusettepanekute esitamise tähtaja kuueteistkümnendaks juuliks kella kaheteistkümneks keskpäeval. kui lubate, kolleegid, läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, aga äh, kuivõrd Markus peab minema mujale hääletama, äh, paluksin teil teatavat paindlikkust, nimelt kui palju tahate sõna võtta Euroopa ühendamise rahastamisvahendi osas andke palun märku, sest me saaksime niimoodi planeerida oma koosolekut, sealhulgas variraportorid, tõstke käsi palun, ainult äh, härra Vlasak on kohal variraportorina. nii et sõna soovib neli inimest, äh, tuleb äh, lükkame selle asja edasi kuni kolmveerand üheteistkümneni. Markus peab nimelt viie minuti pärast minema. nimelt ITRE-s on tulemas hääletus praegu nii et äh, kümme nelikümmend viis. Mrs Kleva is not here either. asi on selles, et proua Mojtša Klevat pole ka veel kohal saalis äh, Markus, kaheksa minutit on veel, alustagem äkki, sellepärast et proua Kleva ei ole kohal ja ma võin istungi küll peatada, aga mõtet ei ole aega niimoodi raisata, kui teil midagi vastu ei ole, siis alustame. suur tänu, ütleb äh, härra Piiper. Äh, teen väga lühidalt, kahjuks pean ma minema kohe ITRE komisjonis äh, minema, sest et hääletama, kuna olen seal ka variraportöör, siis kahjuks on see vältimatult vajalik. eile hääletasime me fonde puudutava määruse üle ja me hääletas, võtsime vastu kompromissi number viiskümmend artikli kaheksakümmend osas, mis puudutas Euroopa ühendamise rahastu ja ühtekuuluvusfondi üle, minu meelest see kompromiss on vastuolus varasemalt saavutatud kokkulepetega Äh, mis on sõlmitud äh, ka teiste komisjonide töörühmadega, nagu näiteks transpordikomisjoni töörühmaga. ma tahaksin rõhutada järgmist viit momenti. kõigepealt, et me toetame regionaalkomisjoni, regionaalarengu komisjoni ja neid tugevalt Euroopa ühendamise rahastut siis äh, riigid, liikmesriigid, kes selles rahastus osalevad, nende suhtes ei tuleks kindlasti kehtestada äh, ülemmäära kaks koma viis protsenti SKP-st, sest et tegemist on keskselt äh, hallatava instrumendiga. järgmine moment on see, et ma teen ettepaneku selle äh, instrumendi tugevamaks rakendamiseks eeskätt piiriülestes piirkondades, sest need äh, piiriületus või piiriäärsed piirkonnad on piirkonnad, mis vajavad eriti arendamist ja lõpetuseks, kui selle rahastu raames teki, peaksid rahad tekkima, siis ma nimetan seda recycling instrumendiks, siis tuleks seda kasutada just nende riikide toetamiseks, kes on ras-, suurtes majandusraskustes, kes siis äh, komisjoni range kontrolli all neid vahendeid oma riikides kasutaksid. Need on äh, minu konkreetsed ettepanekud selle seadusandliku teksti osas. kahjuks ma pean äh, praegu lahkuma kuid ma leian, et ehk me saame seda teemat veel arutada või ka mitte. seda ütleb teile kolleeg Hübner, kuidas me nagu edasi menetleme. ma lootsin, et teil on veel viis minutit, aga kui te praegu tõesti peate lahkuma, siis peatame selle arutelu me võiksime ära kuulata, kui teil on veel viis minutit, ühe kõneleja, äh, härra Vlasak oli üks variraportööridest, kes täna on ka kohal, Viktor Postinaru on teel, aga jätkame siis kümme nelikümmend viis seda, aga enne seda härra Vlasak saab veel sõna. jah, äh, ma pean tunnistama, tegelikult ma tahaksin natukene põhjalikumat arutelu kolleegiga, et saaksime vastata nendele küsimustele. hea küll, ütleb proua esimees, e, peatame siis selle punkti arutelu ja loodetavasti saame jätkata kell kümme nelikümmend viis. nagu ma saan aru, Jevgeni asendab Mojtšak Levat ja läheme siis järgmise päeva juurde, Mojtšak Leva äh, arvamuse projekt äh, Regionaalarengu Fondi kaasrahastatud VKD finantskorraldusvahendite kohta. suur tänu, äh, meie kolleeg Kleeva palus siis mul kõigepealt siiralt vabandada, et ta ei saa ise kohal olla ja seda arvamust tutvustada. nimelt, tal on väga tõsised poliitilised kohustused täita täna Sloveenias mõni nädal tagasi hääletasime oma komisjonis äh, Äh, proua Kleva raporti osas finantskorraldusvahendite kasutamise kohta järgmise mitmeaastase finantsraamistiku osas äh, saavutati erakondade vaheline kokkulepe selles osas, et ähm, finantskorraldusvahendid peaksid mängima väga suurt äh, rolli järgmise finantsraamistiku osas. proua Kleva on nüüd koostanud konkreetse arvamuse siis VKE-de finantskorraldusvahendite kohta, mida kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist ja sellega reageerime me Euroopa Kontrollikoja eriaruandele, mis esitati selle aasta aprillis. selles arvamuses on öeldud, et äh, Euroopa Regionaalarengu Fondi äh, rahade kasutamise tõhusus VKE-dele on saanud löögi sellest, et regulatiivne raamistik ei, ei vasta sellele, milliseid meetmeid kasutatakse. oma arvamuse eelnõus meie arvamuse koost-, koostaja keskendub nendele kontrollikoja leidudele ja ütleb, et sarnane on olukord ka Euroopa Komisjoni seisukohtades äh, finantsvahendite neljanda peatüki osas, mis puudutab ühtseid meetmeid Euroopa vahendite kasutamisel. ta nõuab meie nimel äh, koheseid äh, selgitusi äh, finantskorraldusvahendite kasutamise osas. arvamuse koostaja tervitab äh, Kontrollikoja arvamust ja märgib, et järgmise programmperioodi ettepaneku puhul on, muutuvad kohustuslikuks eksante hindamised. Äh, proua Kleeva küll äh, toetab kohtuotsaseid äh, järelevalvesüsteemide robustsuse ja läbipaistvuse osas, eriti finantsvahendite osas, arvab ta siiski oma arvamuses, et tuleb olla ettevaatlik võimendusefektide osas ja nende kaasamises kuivõrd peaasjalikult saavad toetust projektid nendes piirkondades, kes on vaesemad või tõsistes majandusraskustes. ja seega need ei ole vahendid, mis keskenduvad ainult äh, lühiajalistele kasudele, vaid nendega peaksid kaasnema kõrged sotsiaalmajanduslikud hüved pikemas perspektiivis. proua Kleeva ütleb, et selline kontrollikoja aruanne oleks kasulik äh, mandaadi lõpus, äh, nimelt äh, kui siis saab läbi programmiperiood kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist ja ta ootab siis tihedat koostööd rap-, variraportööriga selles küsimuses. suur tänu ja nüüd avaksin arutelud. ainult Lambert von Nistelrooy on sõna palunud, nii et mõelge nüüd välja, kas tahate sõna. kui mitu minutit mul on, küsib härra von Nistelrooy, nii palju kui soovite kui te pärast eilset hääletusmaratoni veel täiesti kustunud ei ole, siis poole üheteistkümneni võite rääkida. aga ma hoian oma aja siiski hiljemaks. selle arvamuse puhul on minu meelest väga oluline see, et enne kui me hakkame pihta uue programmiperioodiga ja enne määrusega, on need asjad ära selgitatud meile eriti meeldib see, et uus finantsmäärus on ka need instrumendid võtnud, vahendid, vabandust, võtnud äh, vaatluse alla ja tunnistab seda, et äh, need äh, vahendid, mis loovad võimalused VKE-dele leida rahalisi vahendeid ajal, mil pangad ei ole eriti lahked. ja see on ju ometigi kõige suurem probleem, meil ei ole probleemi ettevõtlusega või ettevõtlusvaimuga. asi on selles, et äh, pangas äh, kolm korda lüüakse teil äh, uks nina ees kinni, pangad ütlevad, et ei, te ei saa vahendeid, näidake kõigepealt äh, millised on teie kasumid viimasel kahel aastal olnud või koguge siis kasumid kaks aastat ja selles on see asi. Ehm, meil, me tuleb, me peame natukene loovamalt lähenema rahastamisele. aga ega eelarve kontrolli komisjon ei ole väga loova iseloomuga, vaid pigem piirava iseloomuga komisjon ja kuidagi tuleb kahe asja vahel leida tasakaal ja see tasakaal on siis äh, omakorda pandud kirja finantsmäärusesse ja minu meelest see on suur õnnistus äh, et äh, me pidevalt arutelusid äh, ei jätka, vaid toome sisse uusi instrumente. meie komisjon äh, peab samuti võtma siis arvesse neid uusi finantskorraldusvahendeid. ja tegelikult nende uute puhul on piiranguid vähem Äh, sellepärast et iga riik, kes saab abi Euroopa Regionaalarengu Fondist, võib neid uusi rahastamisvahendeid kasutada. aga liikmesriigid, äh, nii palju kui mina sellest aru saan vähemalt, võivad öelda, et me kasutame seda või teist või kolmandat äh, vahendit, võtame vahendeid Regionaalarengu Fondist või Kosme Fondist selleks, et anda VKE-dele juurdepääs finantsvahenditele seega uute võimaluste eh, nii-öelda promomine on väga oluline. on liikmesriike, kes neid riskijagamise vahendeid kasutavad väga hoogsalt, teised aga hoopis vähem. ja sellepärast on väga oluline, et me rõhutaksime seda, et VKE-del on võimalus osaleda kõikides nendes finantskorraldusvahendites, mida võivad liikmesriigid kasutada, aga mida nad ei pea kasutama väga oluline on see aspekt minu meelest tuua nõukoguga läbirääkimistel lauale. kasutage neid võimalusi. suurepärane on see, et see võimendusefekt, mis potentsiaalselt tõusetub läbi finantskor-, uute finantskorraldusvahendite, on palju suurem kui, kui traditsiooniliste subsiidiumite puhul. nii et sellest võib tulla palju kasu Euroopa Parlament on mitmes resolutsioonis korranud ja paljude finantskorraldusvahendite puhul öelnud, et VKE-de toim-, toi-, toetamine on oluline, uute ettevõtete toetamine on oluline, et selles mõttes meil ei ole ühtegi kõhklust, aga tuleb tagada teatud kvaliteet liikmesriikides äh, Äh, regioonides äh, selleks, et äh, oleks võimalik neid vahendeid kasutada. nagu me eile, varem juba ütlesime, et Euroopa Regionaalarengu Fondi puhul on kasusaajad ettevõtted, tihti suured ettevõtted, kes töötavad kettidena regioonides, aga teevad samas koostööd väikese ja keskmise suurusega ettevõtetega nii et me ei peaks keskenduma mitte ainult väikeettevõtetele, vaid ka suurettevõtetele, me ei saa jätta välja suuri ettevõtteid äh, innovatsiooniahelast. Äh, sellepärast, et tegelikult äh, see, mis väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete töö üsna tihti saab toetust kas ülikoolidest või suurettevõtetest nii et ma toetan nende instrumentide olulisust. ma rõhutan, et äh, VKE-dele seatud eesmärgid on õiged tulevikuprogrammide puhul ja ma olen täiesti veendunud, äh, et seda kõike on võimalik hallata nii, et me ei pea iga aasta tulema asjaga uuesti eelarve kontrollikoja ette äh, problemaatiliste mm, aruannetega. nii et hakkame pihta Äh, härra Van Nistelrooy, äh, uskumatu, kui palju te suudate rääkida. järgmiseks kolmeks kohtumiseks on äh, nüüd teie mõõt täis. järgmises, järgmine kõneleja. kuivõrd härra Van Nistelrooy kogu oma kõneaega ära ei kasutanud, näpan mina temalt mõned minutid. kõigepealt ähm, tõsi on, et see, mis teevad liiks-, liikmesriigid finantsvahenditega on loomulikult oluline, oluline ka see, mida nad ei tee. minu kogemus äh, minu enda koduregioonis näitab seda, et um-, pea kümnend tagasi üritasime me äh, fondi luua ja pidasime võitlust viis aastat valitsusega selles osas, et mis on äh, juriidiliselt korrektne ja õnnestus meil see fond käima lükata ja nüüd on kõik väga rahul sellega, sellepärast et nad näevad, et sellisest ähm, finantskorraldusvahendist on palju kasu. ajal, mil pangandussüsteem põhimõtteliselt on kokku varisenud öö, äh, osades piirkondades, on meil vaja leida selliseid instrumente, mis äh, kohalikul ja regionaalsel tasandil äh, Äh, saaksid olukorrale kaasa aidata, näiteks minu piirkonnas on turismitööstus väga suur, seal on väga palju väikeettevõtteid, kui nad on valmis panema oma eravahendeid ühtsesse fondi, siis sellist äh, arengut äh, tuleb ju ainult toetada. suur tänu! suur tänu! kui rohkem keegi sõna ei soovi, Rachel Rankri, kes on üksuse juht, Äh, finantsosakonna juht komisjonis soovib ka sõna korraks. suur tänu, proua esinejani ja suur tänu, et sõna annate mulle komisjoni nimel. me tahaksime kõigepealt tänada raportööri selle väga põhjaliku ja suurepärase töö eest selle arvamuse koostamisel nii nagu esimene kõneleja ütles, me oleme nõus sellega, et meie seadusandlikud ettepanekud on üritanud äh, Euroopa Kontrollikoja kriitikat leevendada. nimelt jah, meie programmidel peab olema algusest peale finantsvahendite jaoks selgem, selgepiirilisem, läbipaistvam äh, finantsraamistik, äh, aruandlus, mis oleks vettpidavam ja eksante hinnangud ja see on ka selles seadusandlikus ettepanekus sees. me oleme nõus ka arvamuse ettepanekutega selle raporti eelnõu osas ja eriti, mis puudutab võimendusefekti. me oleme kõik nõus ka sellega, et võimendustasandi defineerimine ühtekuuluvuspoliitikas peab arvesse võtma konkreetsed poliitika eesmärgid, selle eest kasusaajad ja loomulikult jagatud äh, halduslähenemisele. ka see, mis on arvamuses kirjas äh, Äh, ühtsete äh, programmikavade kohta on tegelikult võib-olla praktiliselt äh, natukene liiga raske teostada. see võiks jääda valikuvabaduseks. nüüd Euroopa vahendite kordaja efekt ei peaks arvestama siseriiklikke panuseid, sest seda ei saa arvestada ainult avaliku sektori vahendite kontekstis ja siis me, äh, see äh, audit, äh, see on minu meelest ka hea mõte. võib-olla aastaks kaks tuhat kuusteist võiks selle sisse tuua selleks, et arvesse seda saaks võtta terve selle perioodi rahastamisaja. suur tänu! suur tänu! kuidas komisjoni märkused jõuavad Moitsani? kas te võiksite midagi panna kirja, et me saaksime Moitsale selle saata? sellest oleks tal kindlasti suur abi. nüüd siis äh, tuleb veel paika panna muudatusettepanekute tähtaeg, selleks äh, on pandud kuusteist juuli, keskpäev, ja mulle tundub, et me võime ka selle päevakorrapunkti ammendada. kui lubate, siis võtame nüüd ette äh, punkti number kaheksateist, härra Kovatševi vahearuanne äh, ehk siis vahearuanne vaheraportile kahe tuhande neljateistkümnenda, kahe tuhande kahekümnenda aasta finantsraamistiku nõusoleku menetluse kohta ja annaksingi Andrei Kovatšovile järgmisena sõna. suur tänu, proua esimees, kallid kolleegid, tõesti, tegemist on minu arvamusega vaheraportile mitmeaastase finantsraamistiku kohta, sellepärast et hiljem tuleb ka siis lõppraport, kus me ütleme jah või ei sellele arutelud mitmeaastase finantsraamistiku kohta käivitusid juba aasta tagasi ja seda majandus- ja finantskriisi kontekstis oli valitsusi, kes palusid komisjoni ettepanekut tõsta mitmeaastase finantsraamistiku kohta ma arvan, et piisa, ilma piisava rahastamiseta, rahastamiseta ei suuda me saavutada Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiaid, nii nagu juhtus aastal kaks tuhat kümme Lissaboni strateegia eesmärkidega. me peame kokku leppima mitmeaastases finantsraamistikus, mis ei baseeruks äh, kriisimentaliteedil ei peaks mõtlema kogu aeg sellele, et me peame üldeelarvet kärpima lihtsalt sellepärast, et me oleme finants- ja majanduskriisi küüsis, tegelikult peaksime lähenema asjale hoopis vastupidi me oleme seadnud endale konkreetsed eesmärgid Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegias, nüüd tuleb tagada see, et selleks on ka piisavalt vahendeid, meil on vaja sellist eelarvet, mis tagab kõrge elatustaseme ja äh, turvalisuse kodanikele. investeeringud äh, kõrge lisaväärtusega sammudesse on prioriteetne, sest see tagab majanduskasvu, töökohtade loomise ja Euroopa regioonide konkurentsivõimelisuse. seega järgmises mitmeaastases finantsraamistikus peaks ühtekuuluvuspoliitika jääma peamiseks Euroopa solidaarsuse sambaks ärgem unustagem seda, et see poliitika äh, on kõige kasulik, on kasulik kogu Euroopa Liidule. selle otsesed, äh, sellest otsesed kasusaajad on ühisturul osalejad, aga ka netosissemaksjad, äh, kes saavad kaubelda turgudel, kus ostuvõime on suurem nende riikide kodanike puhul, kes kasutavad Ühtekuuluvusfondi vahendeid adekvaatne Euroopa Ühendus, Ühtekuuluvusfondi rahade kasutamine ja kasuta-, ärakasutamise võimalus tagab kõigile korraliku osaluse Euroopa ühisturul ja seega saavutatakse ka Euroopa kaks tuhat kakskümmend eesmärgid. eelarvekomisjoni ettepanekute eesmärgiks on Euroopa Parlamendi koondamine ühtse läbirääkimiste positsiooni taha läbirääkimistel komisjoni, nõukoguga tuletaksin teile meelde, et tegemist on ainult ühe faasiga nendes läbirääkimistel. ma lähtusin oma arvamusel Salvador Garriga raportist, mis võeti täiskogus vastu resolutsiooniga kaheksandal juunil aastal kaks tuhat üksteist ning äh, minu töö aluseks on olnud ka mitmeaastase finantsraamistiku ja omavahendi raport, mille võtsime sellel aastal juunis täiskogul vastu oma arvamuse projektis, mille ma esitasin kahekümne teisel juunil meie komisjonile, teen ma soovituse, et kolmsada seitsekümmend kuus miljardit ühtekuuluvuspoliitika jaoks, mille komisjon välja pakkus, peaks olema miinimumsumma ja seega peaks olema see meie jaoks läbirääkimistel tulevikus kindlasti selleks viimaseks piirist, kuhu allapoole me ei tohiks minna aga nüüd, kallid kolleegid, tuleb teha mõningaid selgitusi ja komisjon loodetavasti seda teeb. nimelt eelmisel nädalal Levandovski äh, korrigeeris seda summat Horvaatia liitumise ja makromajanduslike näitajate tõttu, aga see summa on endiselt segane, sellepärast et Levandovski dokumendi lõpus öeldakse, et ühtekuuluvus äh, fond saab kolm miljardit kakssada nelikümmend kolm miljardit rohkem ehk siis äh, teisisõnu kolmsada seitsekümmend üheksa miljardit kuskil kokku. aga siis, kui pöörata lehte, siis on äh, uus number seal, nimelt miinus viis miljardit. ja ausalt öeldes eile ma Äh, üritasin äh, seda lehekülge lugeda, lugesin kolm korda, ikka ei saanud aru. Äh, ja seega ma pöörduksin komisjoni poole ja küsiksin, et mismoodi see siis nüüd täpselt võimalik on, et kui korrigeeritakse arvnäitajaid tehnilistel põhjustel, Horvaatia liitumine ja uued makromajanduslikud näitajad on avalikustatud aga ikkagi tekib äh, siis selline olukord, kus lehekülje ühel poolel räägitakse, et äh, ühtekuuluvusvahendid suurenevad kolm miljardit ja teisel pöörad lehte, vähenevad nad järsku viis miljardit. ma ei saa aru äh, ja see tuleb ära selgitada. meie arutelud ühtekuuluvuspoliitika seadusandliku paketi osas on näidanud seda, et me oleme valmis toetama ühispositsiooni äh, Äh, see on vastutustundlik käitumine meie kodanike suhtes, me oleme nõudnud reforme, me tahame, et ühtekuuluvuspoliitika vastaks meie regioonide tõelistele vajadustele, see peab olema tõhus äh, ja efektiivne, see peab olema läbipaistev süsteem ka äh, fondist kasusaajatele, see peab olema lihtsalt arusaadav regionaalsetele ja kohalikele omavalitsustele ja see on ju ometigi olnud meie komisjoni eesmärgiks pikka aega Need prioriteedid äh, aga ei ole saavutatavad ilma piisavate rahaliste vahenditeta ja ma palun siis teie toetust äh, sellele absoluutsele miinimumile, mille me, mille mina pakun välja Ühtekuuluvusfondi äh, ja strateegiliste raamistike puhul, et me ei läheks siis sellest summast allapoole kompromissile ja tegelikult ma arvan, et äh, Ühtekuuluvusfondi vahendid siiski ei peaks viie miljardi võrra vähenema, loodetavasti komisjon äh, seda meile siin täna ka ütleb jään ootama ka komisjonide, äh, kolleegide arvamust, võtsin ühendust variraportööridega selles küsimuses ka eile ja jään nüüd huviga kuulama seda, mida arvate asjast teie, aitäh. Sorry, thank you very much, before, just clarification before I enne, kui ma variraportöörile sõna annan, tahaksin äh, ühte asja selgitada. Need arvud, mida te mainisite äh,, äh, nimelt Horvaatia ja uued makromajanduslikud näitajad äh,, asi on selles, et tegemist ainsa poliitikaga mitmeaastases finantsraamistikus, mis sõltub äh, prognoosidest, need summad sõltuvad prognoosidest ja uute prognooside järgi äh, eraldised ühtekuuluvuspoliitikale vähenevad äh, rohkem kui viis äh, miljardit ja samas Horvaatia liitumise tõttu suurenevad need kaheksa miljardi võrra, nii et, et see vahe on äh, siis kolm miljardit, äh, see ei ole küll väga suur summa, aga see äh, arvestab siis Horvaatia liitumisega aga loomulikult komisjoni ettepanekus on meil ka Euroopa ühendamise rahastu veel ühtekuuluvuspoliitika all, et, et see näib, et see kolm tuhat, kolmsada seitsekümmend kuus miljardit äh, on see summa, mis siis on praegu kirjas. niisiis, komisjoni ettepanekus mõnedes arvestustes on jällegi see Euroopa ühendamise rahastu välja jäänud ja see oleks siis juba nelikümmend miljardit vähem, kui me sellega arvestame nii et, et äh, ma loodan, et me saame seda teemat arutada, aga nüüd siis äh, Georgios, aitäh! kallid kolleegid, kõigepealt tahaksin tänada raportööri selle arvamuse eelnõu eest, mis on aluseks, mille põhjal me saame äh, oma töös tugineda, tegemist on siis vaheraportiga, mis puudutab mitme aastat finantsraamistiku aastateks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend ma mõistan, millised on liikmesriikide rahalised vajadused, aga ma tahaksin siiski öelda, et Euroopa Liidu eelarve peab olema strateegiline raamistik investeeringuteks tulevikku ja konkurentsivõimesse ja töökohtade loomiseks kogu Euroopas mis puudutab ühtekuuluvuspoliitikat, siis ma arvan, et sõnum on väga selge, see on poliitika, ainus Euroopa arengupoliitika ning sellisena tuleb hoolitseda selle eest, et kõik Euroopa regioonid sellest poliitikast osa saavad. ühtekuuluvuspoliitika on peamine viis, kuidas reageerida kriisile, sellepärast et see annab panuse majandus. samuti tahaksin öelda, et arvestades seda, mida me hääletasime täiskogul juunis, siis meil on olemas läbirääkimismandaat ja kui me soovime, et meil oleks tõeline ühtekuuluvuspoliitika, siis meil on vaja poliitikat, mis on suunatud majanduskasvule ja arengule ja praeguse kriisi tingimustes on meil selleks vaja ka vahendeid selleks, et ma arvan, et see rahastamistase peab tõesti olema piisav. see summa, mis komisjoni poolt on välja pakutud perioodiks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend, ei puuduta äh, ainult äh, ühtekuuluvuspoliitikat äh,, väga palju, nelikümmend miljardit on eraldatud hoopis Euroopa ühendamise rahastuks ja tuleb kindlasti säilitada need vahendid, mis praegu eesar-, eelarves on meil on vaja eh, eesmärgipärast ühtekuuluvuspoliitikat, niimoodi on võimalik saavutada parimaid tulemusi ja esitaksin ka mõned muudatusettepanekud, mis just nimelt eh, toetavad seda sõnumit, mida tahame saata komisjonile ja nõukogule eh, ühtekuuluvuspoliitikaga seoses ja seoses mitmeaastase finantsraamistikuga. aitäh! ma saan aru, et rohkem variraportööre kohal ei ole äh,. härra Alfonsi, kas soovite ka sõna võtta? ei soovi? härra Van Nistelrooy. ma tahaksin äh, toetada seda arvamust, me oleme seda juba varem arutanud, seega tegemist ei ole uue asjaga, aga mina tahaksin teada, kuhu minna. Story, because we had a very general me võtsime vastu väga üldise resolutsiooni mitmeaastase finantsraamistiku vastu. Äh, selles ei ole mitte midagi uut, mitte midagi ei ole muutunud. aga milline on nüüd siis äh, järgmine samm? millal on see hetk, kus me täiskogul äh, hääletame seda vaheraportit? praegu me lihtsalt kuulame üksteist mina olen lihtsalt segaduses. kes suudaks mind aidata? Progress, yesterday we, we, we created. eile me äh, hääletamisega andsime mandaadi läbirääkijatele ja me teeme neid asju, mis aitavad meil tegutseda tõhusalt äh, me oleme mitmetes raportites, näiteks ka Riiga raportis välja öelnud, mida me tulevikus soovime näha. hetk tagasi rääkisime uutest finantskorraldusvahenditest ja me lihtsalt enam ei piirdu asjade toetamisega, me loome finantsvõimendust ning ma tahaksin öelda, et me oleme kaasajastanud ühtekuuluvuspoliitika. tegu ei ole enam sellise ühtekuuluvuspoliitikaga nagu vanasti nii selle poliitika eesmärgid kui ka see integreeritud lähenemine kui ka aruandlussüsteem, eh, see on kõik eh, kaasaegsemaks muutunud. nii et, et ma arvan, et eh, nagu siin hetk tagasi just härra Kovatšev ütles, oleme me valmis asju ellu viima. nii et, et ma tahaksin teada, kes saaks mulle öelda, kas see asi jõuab täiskogule septembris? kas kõik komisjonid peavad olema valmis esimeseks septembriks, nii et, et meil tõesti oleks see integreeritud dokument oktoobris hääletada või kuidas see asi tegelikult toimib, sest ma tunnen, et ma olen siin pisut segaduses uh,. Thank you, who else would like to take the floor on? kas keegi veel soovib sõna? Äh, nii palju, kui mina tean, siis see vahearuanne äh, läheb hääletusele, ma just vaatan järele siin selle info, mis mul on. ma arvan, et see on oktoobris, nii et, et selles osas ei ole mitte miski muutunud. täiskogul on asi äh, oktoobris. härra Van Nistelrooy, kuidas me selleks valmistume? sellepärast, et see vaheraport tegelikult ju ei toimi, et äh, millal me siis hääletame? me oleme valmis, meil ei ole vaja seda teemat ju viis korda arutada. kas te räägite sellest raportist, küsib proua esinaine nii palju, kui mina menetlusest aru saan, on äh, siis kõik komisjonid, kes äh, eelarveprotsessiga tegelevad, teevad äh, tööd nagu Andreigi arvamuste kallal, mis siis esitatakse eelarvekomisjonile ning eelarvekomisjon tõenäoliselt hääletab septembris. ja siis oktoobris läheb see asi täiskogule. nii et, et meie arvamus ei lähe otse täiskogule vaid äh, see läheb sellesse vaheraportisse, mille koostamiseks andis loa esimeste konverents, selle valmistab ette e-, eelarvekomisjon. Äh, kuupäevad on siis kuue, kuues ja, jah, jah, me peame hääletama oma komisjonis septembris. Äh, see on täiesti tavaline menetlus ja siis läheb asi täiskogule Uh, and yeah, there will be, I am sorry, there will be just. ja vahepeal äh, toimub veel üks oluline üritus äh,. äh ma arvan, et kolmekümne esimesel augustil äh, toimub üldasjade nõukogu, kuhu on kutsutud ka Euroopa Parlamendi läbirääkijad äh, nii et, et toimuvad arutelud, mille käigus võib-olla äh, uued äh, elemendid äh, jõuavad siis sellesse dokumenti. aga hetkel me veel midagi selle kohta öelda ei saa. see vaheraport on raport, mille juures me lähtume aluslepingutest ja seal ei ole veel neid arve Äh, äh, siin on väga palju äh, selliseid üldiseid asju ja me peame arvestama ka sellega, mis on selles üldises määruses, mille komisjon möödunud aastal esine, esitas. Which is there in the draft regulation is the komi-, komisjon ilmselt tegeleb siis arvudega ja samuti makromajanduslike tingimustega ja nii et, et see asi puudutab siis mitte ainult ühtekuuluvuspoliitikaid, vaid maaelupoliitikat, kalanduspoliitikat ja nõnda edasi. ja ma arvan, et äh, meie arvamus jah, tõesti on väga tagasihoidlik, me räägime ainult arvudest, aga ma arvan, et meil on veel paar päeva, kus te ise ja fraktsioonide tasandil saate mõelda, mida sellele arvamusele lisada ja võib-olla Äh, võib-olla saate minna natuke kaugemale nendest arvudest, aga ma tahaksin hoiatada ühe asja eest, me ei tohiks kommenteerida neid arve, mida nõukogus praegu mitteametlikult arutatakse, sest see tähendab, et me oleme sellise lähenemisega nõus ja tahame neid asju, nende asjade kohta muudatusettepanekuid esitada see oleks äh, minu arvamus. jah, Konstantsa? Uh, jah, vabandust, et ma siin hiljaks jäin, olin saalist väljas. ma lugesin härra äh, Kovatševi arvamust ja ma sain aru, et te tuginete komisjoni ettepanekule. aga ma arvan, et me peame lähtuma Carriga raportist kas ma olen siin millestki valesti aru saanud või me oleme asju muutnud? jah, Andrei. komisjoni ettepanek tegelikult ongi ka Riga raport, aga me ütleme, et on, on teatud piirid, millest madalamale minna ei saa, näiteks komisjoni ettepanek, mis puudutab ühtekuuluvuspoliitikat. meie äh, Äh, läbirääkijad ei saa lubada liikmesriikidel äh, sellest komisjoni poolt pakutust veelgi madalamale minna. aga jah, meie, meie alu-, tegevuse aluseks on ka Riiga raport. ning äh, kui kui meil on tõesti vaja nõndanimetatud neid punaseid jooni, siis see on üks nendest. kas keegi soovib veel midagi öelda? meil ei ole väga palju aega muudatuste esitamiseks, aga väga oluline on, et me kasutame tänast homset päeva ja esmaspäeva, et fraktsioonides tõesti vaadata, mida me saaksime sellele arvamusele lisada Äh, sellepärast et tegemist on tõesti olulise arvamusega ja ma oma märkmetes leidsin ka kinnituse, äh, et oktoobris Strasbourgi täiskogul me hääletame seda vahearuannet. Well, they confirmed it now. So if there is no other comment kui kellelgi rohkem midagi öelda ei ole, siis ma äh,, komisjoni esindajad ka ei soovi sõna võtta jah, ja komisjoni esindab siin regi direktoraat, mitte eelarve. Äh, kuidas on lugu selle ühtse strateegilise raamistikuga või? Äh, komisjon lihtsalt tegi sellise tehnilise korrektuuri selles ähm, uues määruses, mis puudutab äh, mitmeaastast finantsraamistikku. tegu on siis arvude muutmisega seoses uute prognoosidega need on seotud Horvaatia liitumisega ja mingid korrektsioonid on seotud ka Küprosega, ma päris täpselt ei mäleta. Küprose ühendamisega ja nõnda edasi. But uh, from our point of view I see meie jaoks võib-olla kõige olulisem on see, et muudeti just nimelt neid arve seoses uh, uute prognoosidega. Uh, tegelikult Horvaatia suurt midagi ei muuda, sellepärast et uh, teatud vahendeid hakatakse sel, asju hakatakse seal järk-järgult äh, maksma. meie jaoks on kõige olulisem see, et ähm, äh, millised on need üldarvud. aga ma arvan, et nüüd komisjon vist tahab midagi öelda ma lihtsalt tahaksin vabandada, et kuna päevakord muutus, siis äh, õige inimene ei ole siin kohal ja ta võib-olla vastab teile meelsasti kirjalikult So there's no, no comment from the niisiis, äh, komisjoni poole pealt ei ole midagi. jah, aga tegemist on tõesti väga huvitava äh, ettepanekuga, et me saaksime kirjaliku vastuse ja esitame küsimuse. minu küsimus oleks järgmine, et et võib-olla peaks äh, seda äh, lähenemisnurka selgitama ja kuidas on äh, selle neljakümne miljardiga Euroopa ühendamise rahastule, kas see on ühtekuuluvuspoliitikas või väljaspool? niisiis, vastus tuleb kirjalikult jah, sellepärast et kui on määruse eelnõu muudetud, siis ma tahaksin öelda, et komisjon ei muutnud sisuliselt mitte midagi, nad lihtsalt tegid mõningad tehnilised korrektsioonid ja Euroopa ühendamise rahastamine on endiselt ühtekuuluvuspoliitika all. siin ei ole mitte midagi muutunud. aga see on kirjas komisjoni dokumentides, aga teistest allikatest me teame, et nõukogu tahab asju muuta võib-olla komisjon kirjalikult võiks meid siiski teavitada, milline on asjade seis täna. Äh, võib-olla on plaanid asju muuta või midagi kuhugi nihutada, äh, selgitust. jah, me äh, paluksime siis läbi teie, et komisjon või, või võime ka kirja kirjutada. me paluksime siis komisjonilt, et nad annaksid meile infot äh, praeguse olukorra kohta. ma arvan, et vastus on ilmselt, et midagi ei ole muutunud, aga me võime seda küsida et äh, äkki annate siis äh, volinikule edasi meie äh, küsimuse, et me huvitame, kuidas on lugu Euroopa ühendamise rahastuga praeguse eelarve struktuuri juures. ma ei tea, kas keegi veel soovib sõna võtta. Andrei, kas sa soovid äh, veel äh, lõpuks sõna saada? Äh, aitäh, kolleegid. ma loodan, et te saadate järgmise paari päeva jooksul muudatusettepanekud. Äh, tähtaeg vist oli järgmise nädala lõpus. ning jätkame siis koostööd variraportööride ja fraktsioonidega selleks, et koostada selline jõuline tekst, mille läbi saame oma seisukohta kaitsta. aitäh, jah, muudatuste tähtaeg seitsmeteistkümnes juuli kell kaksteist päeval on see tähtaeg. nii et, et järgmine teisipäev. aitäh ja nüüd läheme Markuse raporti juurde tagasi, sest Markus on juba kohal. niisiis me kuulasime ära, mis Markusel oli öelda ja nüüd jätkame siis arutelu. Viktor Postinaru ei ole veel kohale jõudnud ainuke variraportöör on härra Vlasak, kes on kohal. nii et, et kas te soovite sõna? Sorry? Olgi, I m sorry, I, I härra Vlasak, äh, ma andsin teile võimaluse sõna võtta. Äh, suur tänu proua esimees ja austatud äh, daamid ja härrad. mulle tundub, et äh, see arutelu on ikka väga oluline ja sellepärast äh, tahaksin ma keskenduda kõikidele aspektidele. me peame mõistma seda, et see, selle Ähm, vahendi summad suurenevad kolm korda, viimasel per-, perioodil oli see kaksteist miljardit, äh, sealhulgas transpordi ja energia projektidele. aga kui me vaatame vahendeid äh, selleks perioodiks, siis kümme miljardit peaks minema Euroopa ühendamise rahastamisvahendile ja minu muudatusettepanek äh, siin oleks, et tuleks ulatust laiendada selleks, et need nutikad võrgud ja uued tehnoloogiad ka kaasata. mis puudutab energiavõrke, siis äh, siin on seos üsna selge ja ei peaks olema problemaatiline sellest vahendist äh, rahasid saada praegu on see aga suhteliselt keeruline, sellepärast et tuleb igasugune, igasuguseid litsentse selleks kokku kuju-, koguda, tingimused praeguse seadusandluse osas lihtsalt on väga-väga keerulised. eile hääletusel võtsime vastu ühe muudatuse ettepaneku, mis puudutab otseselt ähm, kümne miljardi ümberpaigutamist ühtekuuluvusfondist ja jõudsime kompromissini, kus öeldakse, et äh, kogu järgneva programmiperioodi jooksul Ühtekuuluvusfondist äh, tuleb, äh, tulenev raha Euroopa ühendamise rahastamisvahendile jääb liikmesriikide riikliku ümbriku ossa ja asi räägitakse läbi komisjoni poolt üksikute liikmesriikidega. ja ma arvan, et see tõsiasi peaks ka selles arvamuses olema kirjas nii et kõik äh, teaksid täpselt, millest me ikkagi räägime. ühtlasi arvan ma ka, et paindlikkuse huvides tuleb tagada see, et äh, neid projekte oleks võimalik laiendada, näiteks transpordiprojektide puhul, vastavalt äh, liikmesriikidega peetavatele läbirääkimistele me peame olema paindlikumad, peame tagama selle, et arvestatakse kohalike tingimustega nii palju siis sellest konkreetsest aspektist. järgmine punkt äh, on tehniline märkus, puudutab see energiaprojekte. mina tahaksin, et me läheksime üle sellelt äh, nii-öelda madaliku, madala süsinikusisaldusega meetmelt ähm, äh, väikese heitkogusega meetmesüsteemile sellest oleks äh, äh, väga palju kasu väga paljudele. suur tänu, äh, härra Postinaru, saab järgmise sõna. suur tänu ja ma vabandan, et ma natukene hiljaks jäin. alustan algusest. väidetavalt on Ühtekuuluvusfondi määruses ja ühtse ühtses meetmes äh, viga. nimelt me võtsime vastu kompromissi, mis äh, minu arvamist mööda, kui me räägime Euroopa ühendamise rahastamisvahendist, võiks kujuneda äh, nii nõukogu kui ka komisjoniga läbirääkimistel meie peamiseks äh, relvaks, see peab olema peamine printsiip mille alusel üldse rakendatakse Euroopa ühendamise rahastamisvahendid, nii et härra Piiper, see ei olnud viga, see oli hoopis korralik äh, kompromiss. Äh, terve komisjon sellist viga ju ometigi in corpore ei astuks, härra Piiper. nüüd härra Piiper, see teie töödokument. ma lugesin selle rida-realt läbi, enne kui ma komisjoni tulin mul on äh, teatud arvamus äh, osade aspektide osas ja see arvamus oli mul välja kujunenud juba enne seda teie dokumenti lu-, lu-, dokumendi lugemist ja mind toetavad paljud fraktsioonid. nimelt kõige raskem küsimus oli algusest peale see, et kuidas see kümme miljardit ümber paigutatakse ühtekuuluvusfondist ja võib-olla ei peaks seda üldse ümber paigutama kesksesse korraldusasutusse. nüüd järgmine okkaline mm, punkt äh, sai lahenduse eile hääletusel, kui me võtsime kaks raportit vastu nimelt, et äh, kui palju on äh, Ühtekuuluvusfondi vahendist toetust saavate liikmesriikidel sõnaõigus nende projektide osas, mis Euroopa Ühendamise rahastamisvahendi läbi Äh, ellu viiakse ja ma kutsun äh, teid üles äh, kinni pidama sellest kompromissist, mis on saavutatud, see on hea sõnum nii nõukogule kui ka komisjonile. eilne kompromiss, mul paluti selgitada, ütleb, et neid vahendeid ei paigutata ümber, vaid need jäävad siseriiklikesse ümbrikutesse ja korraldusasutus enne projekti käimalükkamist peab selleks saama liikmesriikide heakskiidu. see on üks konkreetne tagatis, mis äh, lubab äh, taoliste projektide ellurakendamist, aga samas tagab ka siis ähm, garantiid. loomulikult läbirääkimiste ruumi veel on äh, seesama põhimõte peaks olema ka kehtivaks äh, Äh, MUV peadirektoraadis äh, komisjonis, kui nad selle rahastamisvahendi välja pakuvad. üks asi on minu jaoks veel oluline. nimelt äh, see et, et kolmkümmend protsenti sellest rahastamisvahendist on mõeldud piiriülestele projektidele, põhimõtteliselt Euroopa ühendamise rahastamisvahendi projektides peaks kõigil olema öö, piiriülene iseloom, olgu tegemist siis energiainfrastruktuuri või transpordiinfrastruktuuri projektidega, aga mulle tundub, et see kolmkümmend protsenti eh, on natukene liiga määr. või ei ole raportöör suutnud seda ära põhjendada piisavalt? ma arvan, et me peaksime ilmselt jääma selle juurde, et osa äh, vahendeid tõesti on äh, sihtotstarbeliselt eraldatud selle jaoks aga, aga kolmkümmend protsenti on suhteliselt suur summa. ärgem unustagem seda, et iga äh, liikmesriigi olud on erinevad. on neid liikmesriike, kes on väga tõsiste raskuste ees, aga on ka liikmesriike, kus probleemid on väiksemad ja seega on ilmselge, et me peame olema paindlikud. asi on alles algusfaasis. kõigepealt on meieni jõudnud raporti eelnõu, nüüd tuleb muudatusettepanekute aeg, kõik kindlasti tegelevad nendega, aga ma ütleksin lõpuks veel raportöörile ja teistele, kes on asjast huvitatud komisjonile ja nõuskogule, on ilmselge, et selliseid projekte on vaja. Euroopa ühendamise rahastamisvahend äh, tuleb käima lükata ärgem unustagem, et sellele on ka väga palju vastuseisu. E, on esitatud väga palju muudatusettepanekuid üldse selle rahastamisvahendi tühistamiseks me teame, kui palju on nõukogus vastuseisu äh, varastamisvahendile piisavate vahendite tagamiseks. peame me kõik probleemidele tähelepanu pöörama ja kõik panustama sellele, et saavutada vajalikud kompromissid, kokkulepped, et asi realiseeruks. sellepärast, et äh, ja ma kohe lõpetan, kui äh, vastuseis suureneb sellele rahastamisvahendile, siis äh, satub äh, see kindlasti ohtu. asi on oluline, aga oluline on kaks äh, vastakat seisukohta omavahel lepitada ja ma loodan, et pärast suvepuhkusi arvestab ka komisjoni peadirektoraat muutustega ja, ja meie koja transpordikomisjon arvestab ka seda, kui hädasti meil on vaja kompromiss saavutada. meie äh, regionaalarengu komisjon oleme aru saanud sellest, kui oluline on kompromiss, äh, mis seisab tugevatel jalgadel. ja kohe lõpetan lõpuks ju see üldine rakendusmäärus on see, mis hakkab kes, kes kehtima piirmäärade osas esitan kindlasti muudatusettepanekuid, nendest ma praegu ei räägi, aga kompromiss on kõige tähtsam. suur tänu, härra Van Nistelrooy. suur tänu, suur tänu, Markus Ehm, lõpuks ehm, on oluline see, mis sellest supist välja tuleb. üks on selge, meie toetame Euroopa ühendamise rahastamisvahendit, sellepärast et need vahendid, mida on kasutatud seni, ei ole olnud äh, tõhusad äh, piiriüleste projektide toet-, edendamiseks energia vallas on meil tohutu tööpõli ees, me peame äh, olema natukene fokusseeritumad oma tegevuses ja, ja määravaks äh, kujuneb see, äh, kuidas äh, areng geograafiliselt hakkab välja nägema, aga eile me võtsime selle lähenemise, et liigume edasi samm-sammult kui komisjon selgitusi ei esita, ausalt öeldes ega see ei ole nii raske, komisjon võiks ju vastata sellele küsimusele, mille Jan Olbrecht esitas Äh, Margus, sulle selgituseks, see puudutas seda mitmeaastast finantsraamistiku arutelu, mis me just maha pidasime. miks komisjon ei suuda meile selgitada, kas tegemist on ühtekuuluvusfondi põhjustel või on see mõeldud äh, regioonidel, kes on väljaspool ühtekuuluvusfondi poliitikat, ei. vastus, mis täna äh, sellel nädalal meile on öeldud, et kõik on nii, nagu oli enne meie võtsime eile hääletusel väga selge seisukoha. meie jäime ühtekuuluvuspoliitika juurde nagu härra Postinaru ütles, meie toetame neid, aga kui nad meid ei aita, siis pff, mis me teeme siis? meie oleme kaasmenetlejad, tulgu need volikud, volinikud siia meid veenma, meie ei pea neid veenma. Margus ütles, et me võime taganeda osudest küsimustest, aga mina arvan, et komisjon nii et minu meelest siin mingisuguseid vasturääkivusi ei ole, aga komisjon peaks ikkagi asja selgitama. me ei saa öelda selliseid asju, et asjad ei tohi, ei tohi segada asju ülemiste piirmääradega. niisuguseid asju ei ole vaja öelda, nemad on need, kes peavad asja selgitama. meie oleme kaasmenetlejad, see on ainus äh, eile küsiti minu käest veel hilisõhtul, et miks me hääletasime nii, nagu me hääletasime, ma ütlesin, et kuulge, kas te ei ole siis töödokumenti lugenud või? no me oleme valmis toetust andma ja toetust suurendama. ja kuulge, meie töödokument tuli välja novembris kaks tuhat üksteist, eelmisel aastal ja komisjon selle peale ei reageerinud üldse ja siis härra Piber ütles, et me tegime eile vea. ei, me võtsime seisukoha eile. mandaadi andmine on, mandaadi andmine on läbirääkimisteks. ja kui tulemuseks on midagi, mis on positiivne, siis me oleme sellega ju nõus. nii et võib-olla läheneme sellele asjale nii, nagu Markus on välja pakkunud, vaatame, kui kaugele jõuame. aga ma tahaksin, et ka komisjon liigutaks ennast. siis toetan äh, Markuse mõtet, et eriti, eritähelepanu pööratakse äh, regi-, äh, piiriülestele projektidele, see kolmkümmend protsenti, normaalne konkreetne arv, see mulle meeldib ja minu viimane märkus, kui me tõesti tahame Euroopa lõunaosa aidata aga meil ei ole võimalik praegu neid mitte kuidagi ühendada Põhja-Euroopaga. siis me kaotamegi äh, võimaluse nendesse piirkondadesse süstida uut hoogu kui Euroopa Komisjon ei tule konkreetsete eesmä-, e-, ettepanekutega välja, siis kogu see Euroopa ühendamise rahastamisvahend jookseb rööbastelt maha minul ei ole neid selgitusi vaja. tegelikult äh, saevad nad oksa, millel istuvad äh, nõukogus äh, see asi vett ei pea. nii et komisjon, kus peidate end Me...? suur tänu, enne kui annan sõna Jan Olbrichtile ütleksin omalt poolt ka, et kaheteistkümnendal juunil ma juba kirjutasin sellise kirja komisjonile ja nad pole siiamaani veel vastanud, ega kuu aega on ju ka ainult mööda läinud. Jan Olbrist järgmisena, palun. ma arvan, et meie oma seisukohtade kujundamisel peaksime ikkagi arvestama, mis toimub kõigepealt äh, täiesti selge on see, et äh, poliitilises mastaabis on oluline see, et me looksime mingisuguse sellise instrumendi, mis oleks Euroopa projekt energia ja transpordistruktuuride äh, jaoks, see on üks nendest lipulaeva programmidest, mille komisjon välja käis, ülejäänu on selle töö tulemus, see ei ole mitte mingisugune kokkusattumus, nelikümmend 40 pluss kümme miljardit pandi äh, rubriigi üks B ühtekuuluvusvahenditesse ja ühtekuuluvusvahendid, ärgem unustagem, jagatud haldusel põhinev süsteem. nüüd aga see ettepanek, mis on tehtud, ei puuduta mitte ainult vahend, rahalisi vahendeid, vaid ka meetodeid. meetodiks on kasutada praegust Euroopa ametit ja tuua sisse niinimetatud Euroopa projektid Äh, ja sellised tegevused, äh, neid juhitakse nii, nagu Euroopa üleseid transpordivõrke Brüsselist. ma arvan, et Euroopa projektide puhul ongi loogiline see, et äh, otsused langetatakse Euroopa tasandil, lahendamata on küsimus, kas see peaks olema uus amet või tuleks kasutada vana ametit, ma ei taha selle osas mingisugust arutelu praegu avada. järgmine element ja see on see, mis toimub tegelikult me ei saa öö, äh, panna oma dokumenti sisse piirmäärade küsimust, sest et öö, äh, üheski määruses ei ole ülemisi piirmääri ette nähtud. ülemised piirmäärad öö, äh, pannakse paika poliitilistel kokkulepetel liikmesriikide vahel. komisjon öö, tegi ettepaneku kehtestada ülemmäär kaks koma viis protsenti, see on mitmeaastase finantsraamistiku puhul pidevalt laual see küsimus ja komisjon seadis piirmäära tervele ühtekuuluvusfondile, meeldib see meile või mitte, nii nad tegid. ja tegelikult ei ole see samm, mille nad astuvad kokkulepete põhjal, vaid tegemist on poliitilise kokkuleppega, nii et juriidiliselt ei ole meil mitte mingisugust aspekti ja meie ei pea üldse, peaks üldse rääkima ülemmääradest, sest et need ei eksisteeri lepingutes me võime küll jah, Äh, eirata seda, et need piirmäärad komisjoni poolt on seatud, aga see oleks võib-olla natukene rumal. me kõik teame juba kuid, üks äh, volinik ütleb, et äh, raha võetakse, teine volinik räägib, et raha antakse. ma tsiteerin siin kahte volinikku ja Lamberti üleskutse on täiesti selge. meie jaoks ei ole oluline, kas raha võetakse või antakse ühtekuuluvusfondi süsteemis on see probleem. nimelt süsteemis kohaselt ähm, peavad ühtekuuluvusfondi vahendid minema suurprojektidele, mis vastavad Maastrichti lepingutele. makromajanduslike sanktsioonide näiteks on siin hea Ungari. nii et kui me võtame ühtekuuluvusfondi sellisena, nagu see on, kui me toome sisse õigusliku aluse, mille kohaselt äh, ühtekuuluvusfondi vahendeid kärbitakse ja see raha kantakse ümber kuhugi mujale, tekib tegelikult küsimus, kas need vahendid on siis ühtekuuluvusfondi vahendid või ei. volinik muidugi ütleb sellele, et ei ole siis enam ühtekuuluvusfond, ehk ühtekuuluvusfondi äh, vähendatakse nii et need ümberpaigutatud vahendid enam ei ole ühtekuuluvusfondi vahendid, vaid ühtekuuluvusfondi vahendite taoliste vahenditega makromajanduslikke sanktsioone sellega seega enam ei kaasneks, nende vahenditega. mulle tundub, et praegu me oleme üles ehitanud süsteemi ja siis hakkame vahendeid kärpima, mulle tundub, et keegi tegi siin kuskil vea, see tuli, oleks tulnud teha ikka alguses nüüd tekib küsimus, kas me arvame, et kõik projektid on õigustatud või äh, avame uuesti arutelu projektide kohta. kas me võime seda projektide nimekirja üldse muuta, see on minu küsimus teile. sest et tõesti tekib küsimus, kas need projektid õigustavad ennast, mis on välja valitud. aga ma olen vastu sellele, et võetakse ühtekuuluvusvahenditest kuskilt ära see kümme miljardit ja paigutatakse mujale aga mulle meeldiks see, kui me kasutaksime neid vahendeid ähm, si-, näiteks sihtorbe, sihtotstarbeliste kulukohustustena natukene teistmoodi. et me mõtleksime ümber, kuidas me neid vahendeid kasutame. ja üle tuleks vaadata ka meie avalik äh, äh, riigihangete süsteem, sellepärast praegu see on nii, et see, kes on esimesena esitanud taotluse, on kõige parem pakkuja, huvitav iseenesest aga minu viimane märkus on väga oluline. kas te olete näinud, et ühtegi numbrit ei ole üheski dokumendis, mille põhjal me töötame? see on ainus nendest, kus on mingid konkreetsed arvnäitajad kirjas. kuidas me üldse saame siis asju arutada mingisuguste N-summade alusel? ja kui ühtekuuluvusfondi vähendatakse, kas siis see summa, mis sealt ümber paigutatakse, on ikka kümme miljardit? siis protsentuaalselt on ju see suurem osa Ühtekuuluvusfondi vahenditest. nii et paneme võib-olla ka sellele, ka siia enne arvu. jätame selle tühja lünga sinna, sest äh, num-, arve ei ole. ma vabandan, et ma nii pikalt räägin mina toetan Euroopa ühendamise rahastamisvahendit Euroopa üleste suurprojektidena. mul ei ole raskusi nõustuda selle projektide nimekirjaga, mul ei ole probleeme ka sellega, kuidas neid vahendeid jaotatakse, see on komisjoni asi, aga mulle ei meeldi see, et võetakse Ühtekuuluvusfondilt vahendeid, see lihtsalt lõhub ära meie süsteemi. mis siis välja kujuneb tegelikult ju? raha võetakse Ühtekuuluvusfondist ära pannakse sinna korraldusasutusse, siis liikmesriigid taotlevad projektideks raha ja viivad ellu need projektid, ega see korraldusasutus seda ei tee või see amet, kes tasandil ei vii neid projekte läbi. asi on täpselt sama, nii nagu Ühtekuuluvusfondi puhul, aga luuakse mingisugune liha, lisaetapp vahele. mulle ei meeldi see, et võetakse Ühtekuuluvusfondist rahasid ja mina nõuan, et meie komisjoni eh, dokumendist võetakse kõik arvud ära, pannakse ka sinna X-i või jäetakse lünk tühjaks. suur tänu, Richard Seeber. aitäh. nüüd sõltumata Jaan Ulbrachti kirjeldatud olukorrast me peame vaatama, kuidas me saame siiski neid rahasid kasutada selleks, et kogu süsteemis olevas olevaid lünki ületada. me peame vaatama eeskätt piiriülese piiriüleste lünkade vähendamisele ja liikmesriikide vahelisele koostööle. me peame vaatama sellele, mis on oluline ja praegu selgub, et sageli puudub sellega, puuduvad selleks rahalised vahendid ja ka poliitiline tahe ehitatakse midagi valmis ja teisel pool piiri see asi lihtsalt edasi ei liigu. minu meelest Markus Veeperi ettepanek kus sisu on piisavalt eh, eh, hästi tasakaalustatud, eeskätt ma peaksin silmas muudatusettepanekut number üheksa. on väga oluline, et me saame nende projektide elluviimiseks kasutada Euroopa raha. kui me räägime ka muudatusettepanekut kaksteist ja piiriületestest eh, Äh, projektidest ja nende riigihanke konkursside korraldamise, siis ma tahaksin teada, kuidas sa seda endale tehniliselt ette kujutad, kuivõrd riigihanke projektide läbiviimine on väga keeruline, see on erakordselt kompleksne tegevus. Äh, tavaliselt on niisuguse hanke dokumentatsioon mitu köidet. anna andeks, kuidas me suudame tehniliselt tagada, et seda oleks võimalik praktikas ellu rakendada. idee on ju nagu tore aga no mis, kuidas me selle ellu viime? sest et äh, kui, kuivõrd siia on kaasatud väga erinevad riigid, väga erinevad ametkonnad, ükskõik, äh, me peame endale selgeks tegema, kuidas me seda teeme, sest muidu vallandub täielik kaos. ja nüüd, kui me räägime menetluslubade kestvust, sest meil on tegemist sellega, et kõikide suurte projektide puhul, olgu need transpordi või energeetika vallas, siis kuulub viis kuni kümme aastat ja ka siinkohal tõusetub meil probleem, et äh, see hakkab venima. volinik Oettinger tegi ettepaneku energeetikavõrkude osas et see maksimaalne aeg, ajavahemik võiks olla kolm aastat. loomulikult oli see väga julge ettepanek, kuid siinkohal äh, ma leian, et äh, kas poleks mitte mõttekas järele mõelda tähtaja kehtestamise osas selleks, et menetlusi kiirendada, kui me saan kahe tuhande neljateistkümnenda aastal raha ja kui kõik ettevalmistustööd on viidud nii kaugele, et ehitusega võib alustada ja see aasta on alles ka, juba siis kaks tuhat kakskümmend neli, siis sellega me ei saa päris nõus olla, sellepärast oleks vaja siiski neid äh, osapooli survestada selleks, et nad tõepoolest oleksid suutelised äh, asju kiiremini äh, käivitama, tänan. Yes, aitäh, Konstantin Kreel. ja, jah, kolleeg Seeberi sõnavõtt ajendas mind ütlema järgmist, jah, me oleme alati tahtnud oma komisjonis siin eh, seda Euroopa ühendamise rahastut ja seda on toetanud ka Lambert, kuid ma pean ausalt öeldes ütlema, et kui me poleks eile suutnud kompromissi saavutada, siis me ei saaks rääkida ka Euroopa ühendamise rahastust. kui sest et eh, üldises rakendusmääruses ei olnud kompromissile ruumi meie, aga selle kompromissi eile leidsime ja ma loodan, et me suudame kõik koos Markus Viiperiga teadral oma lähenemise mõtteviisi muuta eh, selleks, et me suudaksime mõelda mitte eh, rahvusriigi piirides, vaid piiriüleselt, ka siis, kui me oma eh, seadusandlikke akte arutame või läbi võtame. ja teatud sammu oleme selles osas astunud, sest muidu poleks olnud seda kompromissi, mille me eile saavutasime. see on väike sammuke edasi selleks, et asjadele loominguliselt läheneda ma loodan, et ka transpordikomisjon saab asjadest eh, aru ja on suuteline järele mõtlema selle üle, kuidas on võimalik kombineerida ja kompromisse saavutada, kui nad seda ei tee, siis saab olema erakordselt keeruline täiskogul saavutada vajalikku eh, toetajaskonda häälte näol, eh, selleks, et niisugused kompromissid läbi läheksid, selles mõttes on väga oluline, et meie loomingulised ettepanekud, mida on võimalus praktikas rakendada, rakendada, lähtuksid kompromissidest ja piiriülesest mõtlemisest. kas keegi veel soovib sõna näiteks komisjonist, äh, härra Pakee või ma ei näe siin ilma prillideta, kes sealt täpselt kohal on? aitäh Stefan Roque, ma töötan äh, TG Movies koos härra Pakeega, tema kahjuks on teisel istungil ja ei saanud tulla. tahaksin lühidalt meelde tuletada, et komisjon äh, tervitab enamikku neist elementidest, mis on härra Piiperi raportis, ma ei hakka neid siin kõiki üles lugema, aga tahaksin meenutada, et me toetame sünergia tugevdamist ERDF-iga, keskendumist piiriülestele piirkondade, kuuskümmend protsenti TNT programmidest praegu on piiriülesed, nii et, et meil ei valmista mingeid probleeme selle aspekti rolli tugevdamine, loomulikult äh, kuulsime me täna siin väga palju küsimusi äh, selle kümne miljardi kohta. tahaksin meelde tuletada, et kümne mil-, äh, miljardi viimine Ühtekuuluvusfondist Euroopa ühendamise rahastusse, seda tuleb näha kui eelarvesammuna. selle raha, seda summat ei paku välja komisjon. ma Äh, ütlen, et see raha ei ole tegelikult ühtekuuluvusfondis, see ongi mõeldud Euroopa ühendamise rahastus kasu, rahastamiseks, kasutamiseks. Äh, me paneme ta ühtekuuluvusfondi ja siis äh, kanname üle Euroopa ühendamise rahastuse, on lihtsalt selleks, et tagada positiivset diskrimineerimist, et see kümme miljardit tõesti läheb nendele liikmesriikidele, kus seda vaja on. tegemist on tsentraalselt juhitud äh, vahendiga, millest, mille ainuke eesmärk on hoolitseda see, seda, et liikmesriikide projektide osas rakendatakse positiivset direk-, diskrimineerimist. see raha läheb siis kõigepealt Ühtekuuluvusfondi ja siis nähakse ta ette sealt konkreetsele liikmesriigile ja samuti tahaksime me tagada Ühtekuuluvusfondi kõrgemat kaasrahastamismäära, ilma et me peaksime enne hakkama Ühtekuuluvusfondi poole äh, Äh, pöörduma kahte asja korraga läbi Euroopa rahastamise vahendamise ei saa, vahend ei saa teha, me lähtume siin võrdse kohtlemise põhimõttest ja kui me pakume välja kõr-, pakuksime välja kõrgema kaasrahastamise määra mõnele regioonile või liikmesriigile, siis me rikuksime seda juriidilist struktuuri, mis kehtib kõigi liikmesriikide jaoks Äh, ja seega, kas see ühine haldamine kehtib selle kümne miljardi puhul või ei, siis see arutelu ei ole teie, teie, täiesti mittevajalik, sellepärast et me oleme ettepanekus väga selgelt välja öelnud, et me paneme kümme miljardit äh, Euroopa ühendamise rahastusse, see on reserveeritud liikmesriikide jaoks. Äh, jah nii, niipea kui seda fondi rakendama hakatakse, see saadetakse siis ühtekuuluvusfondist Euroopa ühendamise rahastusse, niimoodi asjad käivad nüüd, mis puudutab komisjonipoolsed eelarve ettepanekud, siis komisjon on teinud ettepaneku, et Euroopa ühendamise rahastut esitatakse kui osa ühtekuuluvusfondist eh, rubriigis üks. ma saan aru, et eh, nõukogus on see nüüd üks A alla tagasi viidud ja üks B-st lahutatud, komisjoni seisukoht selline ei ole, sellepärast et komisjon tegi ettepaneku, et panna, panna see ühtekuuluvuspoliitikaga samasse alarubriiki Äh, see aga ei tähenda, et komisjon on öelnud, et siin on vaja äh, juhi, äh, jagatud haldamist. me oleme lihtsalt öeldud, et need käivad sama alarubriigi alla. me ei näe siin mitte mingisugust vastuolu ning tahaksin meelde tuletada, et tuhande üheksasaja kaheksakümnendatel aastatel muide Ühtekuuluvusfond ei olnud ühtse juhtimise all, äh, tsentraalselt valis äh, komisjon välja projektid ja, ja sealt me võtsimegi selle kogemuse tänaseks Euroopa ühendamise rahastuks. tahaksin meelde tuletada, et äh, aluslepingud, mis puudutavad äh, Äh, üle-euroopalise võrke, äh, ütlevad, et äh, Ühtekuuluvusfondist võib rahastada üle-euroopalisi transpordiprojekte ja seetõttu me oleme täiesti kooskõlas aluslepingutega, kasutades osa sellest rahast, mis läheb läbi siis Ühtekuuluvusfondi Euroopa ühendamise rahastusse just nimelt selliste projektide rahastamiseks Äh, ma kuulsin äh, väga palju muid võimalusi, kuidas saaks kasutada raha nende projektide jaoks, sihtotstarbeline eraldamine, mingite tingimuste paikapanemine, hoolitsemise selle eest, et projektid on piiriülesed ja need ka ellu viiakse. me oleme neid äh, proovinud, need meetodid ei ole toiminud ja ei hakka toimima piiriülene infrastruktuur, mida liikmesriigid vajavad, et äh, olla teistega ühendatud ja siseturuga ühendatud, sellisel moel teoks ei saa. me tean, et on väga palju raudteeprojekte, mida on vaja selleks, et raudteetransport oleks tulevikus jätkusuutlik, vaid sellisel moel need teoks ei saa ja kes seeläbi kannatavad kas läänepoolne Euroopa, kus äh, infrastruktuur on juba olemas, või idapoolsed riigid, kes äh, ikkagi ka selle rahastamisperioodi lõpus on ilma ühendusteta, ilma siseturuühendusteta ja nagu ma ütlesin, meil on vaja minna üle keskkonnasõbralikumale transpordile, nii et, et on üsna selge, kes sellest kasu saab me peame jätma äh, raha ühtekuuluvusfondi, ühtekuuluvusfondi reegleid rakendades ja nii saavad ühtekuuluvusriigid äh, luua siis ühendused üle-euroopaliste võrkudega ning äh, räägin asepresident Kallasele sellest, äh, millest siin kuulsin ja ta on kindlasti valmis tulema ja mõne sõnaga teile selgitama, milles asi. aitäh! aitäh Äh, härra Ogiiv, ma tahaksin teile öelda, et siin meie äh, komisjonis, meie otsustame, mida arutame ja mida me ei aruta ja kui teie ütlete, et seda ei ole mõtet siin arutada, siis ma ei ole teiega nõus. Te ütlesite, et äh, see raha ei ole kuidagi seotud Ühtekuuluvusfondiga, seda lihtsalt liigutatakse läbi Ühtekuuluvusfondi. see üsna selgelt näitab et äh, selle Euroopa Ühenduse rahastu osas tuleks üleüldse igasugune töö külmutada, kui me korralikke selgitusi ei saa, sest meile tundub, et meile praegu tõtt ei räägitud. aga me oleme aruteludele avatud ja Konstanza Kreelo tahab sõna võtta. Äh, ma pean täitsa ausalt ütlema, et kui me elaksime veel Saksamaa demokraatlikus vabariigis, siis ma poleks siin küll saadik, kuid öö, äh, mina ausalt öeldes suhtun kuulduvus, kuuldusse küll erakordselt äh, ettevaatlikult, meid ei ole vaja siin meid midagi dirigeerida, kallis inimene, meil on kaasotsustusõigus ja ei ole tarvis meile ette kirjutada. meie teeme siin seadusi, komisjonil oma ettepanekud, ainult ma tuletan teile meelde, et otsustame siin koos nõukoguga meie, Euroopa Parlament ja minu meelest teie äsja öeldud avaldus oli pehmelt öeldes äh, veidi sihtmärgist mööda läinud me otsustasime ka meie komisjonis siin eile asju, mis on väga mõistlikud, kuid üks on täiesti selge, et Jan Olbrichti kartlustel on põhi all sest me peame tõepoolest võtma äh, volinikul väga tõsiselt nööbist kinni ja ma loodan, et volinik Haan äh, tuleb meie ette ja ma olen täies kindel, et see ei ole kindlasti kõige viimane arutelu sellises teemas, seda enam, et äh, Euroopa ühendamise rahastu võib niisuguse lähenemise tõttu sattuda löögi alla ja kas see on meie kõigi huvides, see on iseseisev küsimus. seetõttu ma loodan, et komisjon peaks olema oma mõtlemisviisis paindlikum. enne kui annan sõna raportöörile, kas keegi veel soovib sõna saada? jah, Viktor, palun. Madam Chair, we just been äh, meile öeldi just, et, et äh, kuna meil ei ole mitte mingisuguseid arve, me ei tea, kui suur on äh, eelarve ühtekuuluvuspoliitika jaoks, on täiesti kindel, et me saame vähemalt kümme miljardit eurot, meile on öeldud, et igatahes see kümme miljardit äh, kas kantakse üle ühtekuuluvusfondist või seda üleüldse pole olemaski. kuidas on? Negotiations have been concluded kuidas on võimalik, et enne igasuguste läbirääkimiste lõppu me teame, et me saame selle kümme miljardit eurot. mulle näib, et selline lähenemine on täiesti vastuvõetamatu. ja mina nagu väga paljud teist üritasin äh, korduvalt veeta mõlemaid äh, volinikke ja TG Move'i ja TG Regiot et nad töötaksid välja ühise lähenemise, ühise lahenduse Euroopa ühendamise raha, rahastule ja kuni selle hetkeni ei ole mitte midagi tehtud. me ei saa sellist olukorda lihtsalt toetada, võtke või jätke. ühte äh, kaasotsustamisel ei ole sellise lähenemisega mingit pistmist. Äh, tuleks arvestada siiski, et parlament on kaasotsustaja rollis ja siin ma liitun Konstantsa ja teiste kolleegide öelduga, aitäh. kui keegi rohkem sõna ei soovi, annaksin sõna Markusele. aitäh, proua esimees. tegelikult on see päris põnev äh, tavaliselt olen mina see, kes siin emotsionaalselt sõna võtab kuid see, kuidas kolleegid asjasse suhtuvad, on väga rõõmustav. ma tahaksin viidata võimalikule ebasoovitale tulemusele. kui me võtame vastu otsuse kümne miljardi kohta, siis tekib paradoksaalne olukord, kus äh, äh, rikkamad piirkonnad saavad kakskümmend üks koma seitse äh, miljardit ja see on kaetud õiguslike kohustustega, nagu sina, Richard Seeber, juba rõhutasid, sest liikmesriigid on ju kohustatud tõepoolest need objektid ka teatud kindla ajavahemiku jooksul valmis ehitama, minu meelest on see väga mõistlik, aga me soovime, et Ida-Euroopa turud ühineksid kiiremini Euroopa ühise turuga ja ma ei ole kindel, kas seal õnnestub seal seda nii kiiresti teha, eriti kui need summad on erinevad. tuleksin tagasi selle eh, kompromissi viiskümmend juurde, mis võeti vastu artikli eh, kaheksakümmend neli osas ma loodan, et hääletus tuleks anda konkurents, konkursi tingimustes liikmesriikidel. minu meelest see menetlus on väga oluline selleks, et suurendada protsessi tõhusust. muidu on nii, nagu kõik seni ja vastasel korral ei õnnestu meil ka liikmesriike survestada, et nad oleksid tõhusamad ma olen nõus ka seda, mida ütles Danuta ja ka siin teised, et me ootame juba nädalaid komisjoni ettepanekuid, aga kasutagem selle aja siis ära selleks, et uusi ideid välja töötada, uute mõtetega tänu tulla, jah, mina ei ole jurist, ma olen poliitik ja ma ei kavatse ka öö, äh, tutvustada konkreetseid lahendusi ma ei oska neid, meie saame sõnastada poliitilise idee ja kas ma saan rääkida rahulikult, küsib kõneleja. ja ideede rakenduse eest peaks vastutama siis ka äh, komisjon, komisjon saab ellu viia meie poliitilised äh, ideed, muuhulgas äh, piiriülese ja piirkondliku arengu nimel mina ise kasulik kahjuks ei oska niisuguseid praktilisi idee, lahendusi välja käia, aga see polegi minu valdkond. kõik need, kes kardavad, et selle raporti kaudu e, püütakse midagi läbi pressida, siis ma tahan öelda, et mina kui bürokraat e, võtsin teadmiseks, mis siin just öeldi e, mulle tundub, et kui meil õnnestuks sellesse viiekümnendasse kompromissi sisse lülitada Mm, konkursside korraldamine, siis oleks väga tore, minu arvates peaksid konkursid, äh, avaliku hanke konkursid toimuma mitmeetapilisena. siis on meil väga oluline parandada konkreetse liikmesriigi haldussuutlikkust ja suutlikkust niisugusi konkursse läbi viia. see, siit peaks tulema ka komisjonipoolne toetus konkreetsele liikmesriigile, kes niisugust haldusnõu vajab ma olen seisukohal, et tegemist on ühe vähese Euroopa äh, finantsvahendiga, kus oleks vaja keskset korraldu-, korraldamist, keskset korraldusasutust. ma olen seisukohal, et kui me soovime luua Euroopa lisandväärtust, siis me peame kirjeldama kompromissi, mis sobiks liikmesriikidele ja äh, millega me ei tõmbaks ühtekuuluvusideele vett peale. kui me räägime nüüd ülemmäära kehtestamisest, siis puhtformaalselt loomulikult see ei kuulu sellesse dokumenti, see number, see protsendimäär, aga me oleme ju poliitikud, me peaksime signaali saatma. võib-olla see pole kõigem koht, aga minu meelest äh, on väga oluline, et eeskätt, kui me räägime Euroopa ühendamise rahastust, siis tuleks selle ülemäära kehtestamisest üle kaks koma viis protsenti SKT-st loobuda. Äh, tegemist on äh, minupoolse katsega tuua dünaamikat sellesse väga keerulisse teemasse aitäh ja Markus ning kallid kolleegid, teavitaksin teid nüüd ka selle raporti ajakavast. hääletus transpordikomisjonis toimub viiendal novembril. niisiis, meie saame oma arvamuse vastu võtta oktoobris, ma arvan, et meil on kümnendal oktoobril vist istung, kui ma ei eksi. ning kaheksateistkümnendal septembril toimub meil ka istung Äh, nii et, et selle asemel, et me hakkaksime täna muudatusettepanekuid esitama, meil võiks olla ehk kaheksateistkümnendal septembril uus mõttevahetus, vahepeal palume äh, komisjonilt täiendavat infot, ähm, sellepärast et ma tõesti ei tahaks praegu arvestada, äh, hääletada, sest info, mida me oleme saanud, on väga erinev. nii et, et teen ettepaneku, et kaheksateistkümnendal septembril kutsume voliniku siia või vaatame, kes komisjonist on valmis siia tulema, et oma kahtlusi saaksime hajutada ja siis on meil võimalik esitada väga lühikese aja jooksul muudatusettepanekuid, nii et ma kutsuksin teid üles tegelema Markuse raportiga juba praegu, et te valmistaksite muudatusettepanekud ette ja siis pärast ei vinguks, et tähtaeg oli liiga lühikene. ja, ja siis võiksime selle ka juba siis vastu võtta oktoobris, nii et, et kui sellega nõus olete, siis jään ootama muudatusettepanekuid niisiis vaatame, kes komisjonist tuleb, kes saab kaheksateistkümnendal septembril siin olla. nii, sellega lõpetaksime selle päevakorrapunkti arutamise, Markus, suur aitäh! ja kolleegid, meil on jäänud veel kaks raportit, need on proua Manescu raportid, teda ei ole kohal ja ta ei ole palunud ka kellelgi oma nimel sõna võtta aga ma teen ettepaneku, et me kuulutame välja muudatusettepanekute esitamise tähtaja. see tähendab, et me saame mõlemad raportid arutada ilma raportööri kohalolekuta. vabandust, ma ei kuule teid Äh, samas IMCO-s lükatakse hääletus edasi, nii et, et meil on uus ajakava ja tõenäoliselt me hääletame nüüd äh, seitsmeteistkümnendal detsembril. kas me võime tugineda sellele infole, on see usaldusväärne? jah, äh, meile saadeti info selle kohta eile sekret-, IMCO sekretariaadi poolt info kõigile komisjoni liikmetele, sest seda taotlesid nii variraportöörid kui ka härra Tarabella Äh, sellepärast et tal oli väga palju äh, muudatusi, ta tahtis tähtaega edasi lükata. see tähendab, et meie võiksime arutelu edasi lükata äh, septembrisse ja kui midagi juhtub, siis süüdistame teid. kolleegid, olete nõus sellega, et me lükkame proua Manescu raportid edasi, sellepärast et IMCO komisjon on neid edasi lükanud enne IMCO ei olnud valmis edasi lükkama, aga nagu ma aru saan, nüüd nad on seisukohta muutnud niisiis äh, jõuamegi niimoodi päevakorra viimase punktini, milleks on muud küsimused, teie poolt mitte midagi, minu poolt ka mitte. järgmine istung toimub seitsmeteistkümnendal septembril ja kaheksateistkümnendal septembril. tahaksin veel kord teid tänada eilse istungi eest ja soovin teile kõike head eelseisvaks suveks. niisiis, istung on lõppenud ja esinejana tänab ka tõlke. Thank you yeah..